disponibile dacă aveți observații. Teile on edastatud äh, protokoll, eelmise koosoleku protokoll, äh, kui vastuhääli ei ole, siis see võetakse vastu, lähme nüüd hääletuse juurde, esimene hääletus